käesolevaga lõppenud. hääletamine toimub äh, homme kaheksateist null null. järgmine päevakorrapunkt on proua Ojulandi raport ühised viisapiirangud äh, Sergei Magnitski juhtumiga seotud Venemaa ametnikele. sõna saab raportöör neljaks minutiks, palun, proua Ojuland aitäh, president, austatud volinik. Sergei Magnitski nimi on äh, hästi teada ja tunda Euroopa Parlamendile. detsembris kaks tuhat kümme võtsime vastu iga-aastase inimõiguse raporti, kus äh, palusime õiglus jalule seada selle julge Vene advokaadi jaoks, kes suri või võideles korruptsiooni vastu, kuigi endine president Dmitri Medvedev lubas heita valgu sellele juhtumile, ei ole õiglust jalule seatud. möödunud nädalal Moskvas jällegi ei saavutatud edu, kuuekümnest isikust, kes on seotud tema surmaga, on vaid kaks vanglaarsti saanud süüdistuse hooletuses Eh, peaaegu kolm aastat on möödunud eh, Sergei Magnitski traagilisest surmast, kus ta suri viibides vahi all pärast piinamist, kus talle ei antud eh, meditsiiniabi. see kohutav kohtlemine, piinamine tuletab meelde Vassili Aleksanjani, noore mm, juristi, kes oli Jukos ja Mihhail Hodorkovski advokaat, kes samuti suri peagi pärast ebaseaduslikku vangistust. selle asemel, et et eh, olla kohtu all, need isikud, kes on asjaga seotud, on endiselt ametis, nad reisivad Euroopa Liidus, nad eh, kasutavad oma räpast raha, ostavad kinnisvara Euroopa Liidus, harivad siin oma lapsi. seetõttu me soovitame Euroopa Liidu liikmesriikidel lõpetada selline tava, viisakeeld eh, tuleb sätestada viisakeeld ja varad arestida Venemaa ei ole pidanud kinni eh, liberaal, liberaalsest demokraatlikest väärtustest, õigusriigist. Ehm, Transparency International indeksi järgi on Venemaa koos Nigeeriaga nimekirja allosas. seetõttu on eriti ülbe Putinist paluda viisavabastust niinimetatud siniste passide omanikele, eh, mida kasutavad riigiadministratsiooni esindajad. kas ta tõesti usub, et Euroopa Liit peaks tervitama siin korruptsioonimeistreid? austatud daamid ja härrad, vaid kaks nädalat tagasi ehm, arutati eh, kõrvalmajas eh, Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees eh, Venemaa raportit, selle asemel, et, et vastata Euroopa Nõukogu kolleegide ehm, heale tahtele teha koostööd, ehm, kritiseerisid Venemaa kolleegid seda, kuidas sekkutakse nende siseasjadesse ja ähvardati lõpetada Euroopa Nõukogu finantseerimine. täpselt sama oleme näinud ka Venemaa NATO dialoogi puhul. hiljutine WTO liikmelisus Venemaa poolt näitab, et et klubi ühised reeglid eh, neile ei kehti. Venemaa lihtsalt võtab WTO-d nii, nagu neile meeldib, a la carte. aga mm, selge on see, et Magnitski juhtum on palju enamat kui ühe isiku traagiline saatus, kes võitles organiseeritud kuritegevuse vastu. see näitab seda keerukat üleminekuperioodi, mis praegu Venemaa ühiskonnas on. poliitilise institutsionaalse elu ähm, allakäik on toonud kaasa tohutu korruptsiooni ühelt poolt, samas on elavnenud kodanikuühiskond, kes nõuab oma põhiseaduslikke õigusi me ei saa lasta Euroopa pankadel võtta vastu korrumpeerunud ametnikelt raha, mis on Venemaa inimestelt röövitud. me oleme kohustatud täitma seda, mida me oleme senini oma deklaratsioonides välja öelnud ja loomulikult palun kolleegidel hääletada ettepaneku poolt homme. suur tänu, proua Ojuland, jõuame vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt annan sõna kolleeg Mikolašikule, palun. härra Mikolašik. Thank you very much, I had the wrong. palju tänu. ma, ma ei kuulnud oma nime õigesti, seetõttu ma ei võtnud kohe sõna, aga igal juhul palju tänu, et andsite mulle sõna kallid kolleegid, Sergei Magnitski on inimõiguste eest võitleja, ta võitles inimõiguste eest ja tegelikult võitles ta organiseeritud kuritegevuse vastu, see on üks osa võitlusest vabaduse, demokraatia, inimõiguste eest. see on midagi sellist, mis peab pälvima meie toetuse. Euroopa Parlament peaks toetama seda seisukohta mis on väljendatud ja me peaksime selge signaali saatma Venemaale, et selline käitumine, selline käitumine oma kodanike suhtes ei ole vastuvõetav. demokraatlik riik ei keeldu arstiabist inimestele, kes seda vajavad, olgugi et tegemist on kinnipeetavaga ei ole aktsepteeritav, et kinnipeetavaid pekstakse ja jäetakse siis arstiabita. Euroopa Liit oma kontaktides Vene Föderatsiooniga peab meelde tuletama inimõigusi. suur tänu, järgmisena härra Migalski. palju tänu. pöörduksin oma kolleegi Mikolašiki poole, nimelt ma nõustun kõigega, mida te ütlesite, härra Magnitski ei võidelnud inimõiguste eest, ta oli tavaline inimene, kes seisis vastu korruptsioonile. ja, ja seetõttu kiusati teda taga ja seetõttu ta ka Vene vanglas suri. meie ülesandeks, meie ühiseks huvi, ülesandeks on kutsuda üles seada õiglus jalule, eh, võidelda kõikide nende vastu, kes osalesid eh, korruptsioonis, see on miinimum, mida me saame teha. Eh, miinimum on, mida me saame teha, on siis arestida nende varad, kes on seotud selle erilise inimese surmaga, kes soovis käituda moraalselt olukorras, kus tema riigis valitseb ebamoraalsus, me peame kehtestama nendele isikutele eh, ka viisakeelud, kui me tõesti tõsiselt soovime teha seda, millest me räägime, siis me peame hea seisma tõesti selle eest, et sellist ebaõiglust ei, et see ei jääks karistuseta. härra Budasevitš, palun. aitäh, austatud president. alustaksin ühe isikliku mõttega. mina sündisin eh, linnas, kus oli Vene armee väeosa ja seetõttu kohtusin paljude mm, Vene armee, mm, Vene sõjaväelastega, kes olid eh, tavalised normaalsed inimesed ja nemad on need, kes eh, on äh, kindlasti huvitatud äh, demokraatlikest muutustest oma riigis. ja seetõttu ei ole vastuvõetav, et äh, riik, mis asub Euroopas, kes soovib, et teda koheldaks kui Euroopa riiki, meie poolt, Euroopa Liidu poolt, lubab midagi sellist, et midagi sellist võib aset leida nende süsteemis, et neil on selline õigussüsteem, samas on inimesi, kes soovivad olla ausad. Mm. et jutt ei käi siin ainult opositsioonijuhtidest, vaid tavalistest ausatest inimestest, keda me peame toetama. aitäh, härra Potasevitš! ja sellega on lõppenud vaba mikrofoni voor ning lõpetuseks saab ära sõna austatud volinik härra Pievalgs austatud president, austatud liikmed, palju tänu võimaluse eest osaleda täna sellel arutelul, kus ähm, arutatakse Sergei Magnitski juhtumit. Euroopa Parlamendi soovitust nõukogule kehtestada ühised viisapiirangud Venemaa ametnikele, kes on seotud Sergei Magnitski juhtumiga, on märkimisväärne algatus. parlament on ähm, kõva häälega viimaste aastate jooksul öelnud välja oma seisukoha antud asjas alates detsembrikuisest resolutsioonist eh, kuni mitmete arutelude kuulamisteni on jõutud resolutsioonile, mis läheb homme hääletusele, kõik see eh, annab tunnistust eh, sellest, kui tähtsaks Euroopa Parlament ja, ja Euroopa rahvas peab Sergei Magnitski juhtumit. see on üks osa meie ühistest jõupingutustest eh, sundimaks Moskvat eh, kiiresti ja põhjalikult uurima Sergei Magnitski juhtumit. me peame jätkuvalt avaldama survet Vene Föderatsiooni juhtkonnale selleks, et eh, Magnitski juhtum lahendatakse. meie omalt poolt kõrge esindaja asepresident on pidevalt kutsunud Venemaad üles tagama õiglane kohtumõistmine me oleme tõstatanud selle küsimuse Vene ametivõimudega kõikidel tasanditel. siiski Sergei Magnitski juhtum on üks teema, mida inimõiguste konsultatsioonide käigus alati tõstatatakse, ka ministrite tasandil on see alati olnud jutuks ja see on olnud jutuks alati ka meie tippkohtumistel. möödunud kuul asepresident proua Ashton rääkis Sergei Magnitski juhtumist siin kojas arutelu käigus, kus arutati ehm, poliitika ja õigusemõistmise seost, kus ta tõi välja selle, et Sergei Magnitski juhtumiga ei ole jõutud kaugele, eriti kaugele, et, et see on seotud murettekitavate arengutega Vene Föderatsioonis ja see on tõsiseks murepunktiks ka Euroopa Liidu jaoks käesoleva aasta aprillis president Van Rompuy eh, märkimisväärse poliitilise žestina kirjutas kirja president Medvedjevile, kus ta, eh, mis puudutas konkreetselt Sergei Magnitski juhtumit. härra Van Rompuy mainis kolme olulist aspekti oma kirjas. esiteks, ta kutsus üles Vene valitsust eh, selle asja juhtumine arutelu lõpule viia ning lõpetama härra Magnitski eh, post, postuumne eh, kohtumõistmine ning, ning kutsus üles eh, lõpetama Sergei Magnitski ema ja lese ahistamist. selle kirjaga tuletati Vene poolele meelde seda juhtumit, samas vastust ei ole saadud kõik need äh, küsimused, mille tõstatas härra Van Rompuy oma kirjas, äh, leidsid äh, kordamist volinik Malmströmi sõnavõtus teisel oktoobril Nikoosias alalise partnerlusnõukogu raames. me oleme seda juhtumit võtnud väga tõsiselt ja me jätkame seda kolmel olulisel põhjusel. esiteks, arvestades selle juhtumi iseloomu, tegemist on mm, juhtumiga, mis on, mis on seotud äh, noore Vene kodaniku, juristiga, noore isaga, äh, keda väärkoheldi äh, olukorras, kus ta seisis vastu Vene ametivõimude mm, korruptsioonijuhtumile. tegemist on tõsise inimõiguste, põhiõiguste rikkumisega. see puudutab inimväärikust, vabadust, õigusriigi põhimõtteid, inimõiguste põhimõtteid ja nende eest seismist. Sergei Magnitskist on saanud üks äh, selle mm, mm, teema mm, eeskuju mitte ainult Venemaal, vaid ka mujalgi. teine põhjus, miks me aktiivselt peaksime tegelema Sergei Magnitski juhtumiga, on seetõttu, et me leiame, et ka Venemaa ise peaks olema huvitatud selle juhtumi lahendamisest. see juhtum on äh, muutunud äh, Vene Föderatsiooni kohtuvõimu ja õigusriigi sümboliks, inimesed peavad seda ehm, nii-öelda lakmuspaberiks, mis näitab eh, tegelikku olukorda Venemaal, et kas me võime seda usaldada ja sinna investeerida ehm, või on tegemist eh, eh, nii sügavati juurdunud korruptsiooniga Venemaal, et äh, sinna ei ole mõtet minna. selle juhtumi lahendamine saadaks tugeva signaali partneritele, investoritele, et Venemaa võtab tõsiselt oma korruptsioonivastast võitlust. ja kolmandaks on Euroopa Liidu huvides see, et meie naaberriigid on demokraatlikud, mis juhinduvad õigusriigi põhimõtetest, Venemaa hiljutine liitumine WTO-ga on oluline selleks, et ta lõimida reeglitepõhisesse süsteemi. sellised juhtumid nagu Sergei Magnitski juhtum kahjuks ei räägi Venemaa kasuks kui usaldusväärse partneri kasuks. meil on vaja Venemaa valitsuse selget otsust korralikult uurida Sergei Magnitski juhtumit ning äh, võtta vastutusele need, kes tema surma eest vastutust kannavad. võtame teadmiseks teie soovituse, mille te olete suunanud nõukogule kehtestada piirangud Vene ametnikele, nendele Vene ametnikele, kes on seotud Sergei Magnitski juhtumiga, see saadab selge ja tugeva sõnumi selle soovituse ellurakendamine eeldab kõikide liikmesriikide ühehäälset toetust. Need, kes vastutavad ehm, suhete eest Venemaaga, peavad ehm, võta ar-, võtma arvesse ehm, selle õrna tasakaalu, mis on vajalik Eh, sellised piiravad meetmed on väga tundlikud ja neid eh, võib kaaluda ainult eriolukorras kooskõlas olemasolevate Euroopa Liidu suunistega. veelgi enam, eh, piiranguid võib kasutada osana integreeritud laiahaardelisest poliitilisest lähenemisest, milleks on poliitiline dialoog, täiendavad jõupingutused ja muud sellised instrumendid. lubage teile kinnitada, et Magnitski juhtum jääb kahepoolsetes kontaktides Venemaaga alati päevakorda. sanktsioone peaks kasutama vaid siis, kui muud võimalused on ammendunud. vastasel korral tekib oht, et sanktsioonidest saavad ainsad vahendid konfliktide puhul. president, lõpetuseks lubage veel kord eh, kõrge esindaja asepresident Ashtoni nimel kinnitada, et me jätkuvalt tegeleme Magnitski juhtumiga, tõstatame selle küsimuse alati, kui võimalik, kontaktides Vene ametivõimudega, aitäh! aitäh, volinik Piepalks, sellega on arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme kell kuus õhtul. järgmine päevakorrapunkt, härra Moreira raport Kaubandus- ja majandussuhted Ameerika Ühendriikidega ja annaksingi neljaks minutiks sõna raportöörile, palun, härra Moreira.